okei okay,, kolleeg, shall we start? kallid kolleegid, hakkame tööga pihta. So my apologies for the late start, I came rushing from another meeting. ma vabandan, et me alustame hiljem, ma mu eelmine koosolek lõppes hiljem nagu tavaliselt. kõigepealt teen ettepaneku päevakorda muuta. kaks muudatust, kõigepealt päevakorrapunktid seitse ja kaheksa, viisa eeskirja ühine arutelu, see tuleb edasi lükata. päevakorrapunktid üheksa, kaks ja üksteist, need võtame viisteist minutit varem kui esialgu plaanitud. nii et inimesed, kes pidid nendeks päevakorrapunktideks kohale tulema, peaksid äh, siis sellega arvestama. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis päevakord on nende muudatustega vastu võetud ja täna on meil tõlge kõikidesse keeltesse, välja arvatud keelikeel. vastuväiteid ei olnud, nagu ma kuulsin. koordinaatorite soovitused. kõigepealt äh, kahekümne kuuenda aprilli kohtumise tagasiside käsitlev dokument on teie koosoleku dokumentide hulgas ja Poodil Valero on nimetatud Frontexi staatuse kokkuleppe raportööriks, mis puudutab siis Euroopa Liidu ja Albaania kokkulepet. tegemist on siis Euroopa Liidu heaks, parla-, Euroopa Parlamendi heakskiidu menetlusega. Euroopa Parlament peab siis andma oma heakspiidu sellele lepingule. kas äh, koordinaat-, koordinaatorite soovitused on vastu võetud, vastuväiteid ei ole, järelikult äh, loeme need vastuvõetuks. delegeeritud ja implementeeritud aktid, komisjon võttis seitsmendal mail sel aastal vastu uue delegeeritud akti, mis täiendab direktiivi äh, kaheksa nelikümmend üheksa kaks tuhat viisteist, mis puudutab reguleerivaid tehnilisi standardeid, mis puu-, käsitlevad äh, elektrooniliste raha Äh, väljaandjate tingimusi. ja põhiõigusaktiks on finantssüsteemi kasutamise akt äh, rahapesu ning terroristliku rahastamise küsimuses ja delegeeritud akti sisu edastatakse meie komisjoni liikmetele meie komisjoni uudiskirja kaudu ning parlament saab kahe kuu jooksul sellele ettepanekule vastu olla ja kui soovite olla vastuväiteid ehitada, esitada, siis tuleb seda teha kahekümne kaheksandaks maiks kella kaheteistkümneks. nii et saatke siis oma põhjendatud arvamus ja ettepanek libe sekretäriaati enne kahekümne kaheksandat maid kell kaksteist päeval. ja siis komisjoni kolm rakendusotsust on vastu võetud, esimene käsitleb meetmeid, mis puudutavad äh, riiki sisenema, riigi sisestamise andmeid ning selle lisa. teine puudutab äh, meetmeid, mis puudutavad äh, andmete kustutamist selles samas süsteemis ning selle, selle lisas ja kolmas puudutab siis andmete sisestamist e ES-süsteemi ning selle lisasse ja põhiaktiks on määrus kaks, kaks, kuus, kaks tuhat seitseteist, millega loodi riiki sisenemise ning riigist väljumise süsteem. täpsem info saadetakse teile meie uudiskirja kaudu, kui teil on vastuväiteid, siis informeerige sellest meie kodanikuvabaduste komisjoni sekretäriaati enne kahekümne esimest maid. ja nüüd siis päevakorrapunkt kolm, esimene sisuline punkt meie tänases päevakorras, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruande tutvustus, äh, Frontexi kontaktbüroo juhataja Marta Ballestero ning Frontexi põhiõiguste nõuandefoorumi esimehe poolt ning äh, Saksamaa jesuiitide pagulasteenistuse poliitika vanemametniku poolt äh, Stefan Kessleri poolt. tervitame teid mõlemaid. annan teile sõna, teie tutvustate raportit meile ja siis äh, jätkame oma tööd. suur tänu, proua esimees, me ei ole siin mitte esimest korda, kuid oleme selle kutse eest rõõmsad ning ootame põnevusega meie arutelusid, nüüd räägime siis meie tegevusest kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. Põhiõiguste Nõuandefoorum on Frontexi nõuandekogu, oleme seda rõhutanud mitmes aruandes, meil ei ole mingisugust mandaati ega võimekust viia läbi põhjaliku uurimist põhiõiguste kohta äh, ning ka selle kohta, kas agentuur peab kinni põhiõigustest. me jätkame oma tööd, milleks on riskide tuvastamine ning Frontexi julgustamine kasutada äh, kõiki võimalusi oma põhiõiguste edendamiseks. viimastel aastatel on olnud meil mitmeid võimalusi selleks, äh, kuivõrd ameti mandaat ning tegevus on muutunud ning laienenud ning Euroopa ja integreeritud piirihaldusstrateegia areneb edasi. me jätkame siis äh, Frontexi töö toetamist äh, ning äh, kuna ka meie mandaat on piiratud, siis tahaksime omalt poolt rõhutada, kui roll on põhiõiguste ametnikul ning tema meeskonnal Frontexi tegevuse jälgimisel. ka teie aktiivne töö ning ameti tegevusel silma peal hoidmine on äärmiselt teretulnud ning vajalik. Te kõik olete saanud kätte meie eelmisel nädalal avaldatud aruande ja me ootame põnevusega arutelu teiega ja ettevalmistavana juhiksin ma tähelepanu mõningatele asjaoludele kõigepealt tagasisaatmine, mis on äh, seotud laiendatud mandaadiga ning äh, Frontexi tegevusega selles äh, valdkonnas. nelikümmend seitse protsenti on nüüd rohkem meil tagasisaatmisi. me oleme vaadanud Foorumi poolt erinevaid tagasisaatmismenetlusi, oleme pidanud seda oluliseks, et paremini aru saada, kuidas Frontex toimib ning et paremini anda soovitusi, mis on asjakohased ning mis ka, ka mõjutaksid ameti tegevust. meie tähelepanekute põhjal võime öelda, et meil on olnud juba arutelusid Frontexi juhtorganitega kui ka nõukoguga ja on võetud veel siis turvameetmed, et tagada Äh, mitte tagasisaatmise põhimõte. Ähm, ja kuivõrd tegevus suureneb, siis tõenäoliselt selle valdkonnaga teeme palju rohkem tööd ka tulevikus ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teisel poolel. teine teema, millele tahaksin eraldi tähelepanu juhtida, on lastekaitse. raportis oleme seda kirjeldanud, oleme esitanud konkreetse soovituse nii lastekaitse kui ka laste turvapoliitika kohta ametis. teeme koostööd põhiõiguste ametnikuga ja oleme sellest rääkinud hiljuti teiega, aga kõikehõlmava strateegia vastuvõtmine aitaks paremini tagada seda, et lastekaitse oleks esi-, teema, millega tegeletakse kõikjal ja ei oleks eraldi teema, millega tegeletakse ad hoc baasil. see on siis meie üks soovitusi, oleme esitanud ähm, omapoolsed soovitused selles küsimuses. ja teie komisjon samuti on kaebuste mehhanismiga teemaga olnud väga seotud, mis oli, mille uus mehhanism sisse tõi ning me kutsume Frontexit üles uute, uusi reegleid vastu võtma vastavalt meie soovitustele ning loodetavasti muutub see mehhanism siis asjakohaseks ning kättesaadavaks ja põhiõiguste ametnik oli oma viimases äh, avalduses siin komisjonis ütles üsna selgelt välja, et ta on mures üheksateistkümne kaebuse pärast, viis neist on ainult vastuvõetavaks tunnustatud ja selle teemaga tuleb edasi tegeleda. räägime sellest ja levitusstrateegiast ka meie kuueteistkümnendal nõuandefoorumi koosolekul ning jätkame teemaga tööd. ja neljas valdkond, ennem kui annan sõna Stefanile, on sooküsimused. oleme kahe tuhande viieteistkümnendast aastast selle teemaga tegelenud, oleme esitanud oma soovitused soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohtu, kohta, meil on kümme konkreetset tegevust, milles, mida meie raportis on põhjalikumalt kirjeldatud ja teema, teemale juhin tähelepanu sellele, et meie soovitusi on kahel käel vastu võetud, Frontex on suhtunud neisse väga positiivselt ning oleme alustanud juba äh, juhtkonnaga äh, arutelusid sel teemal, kuidas seda kõike praktikas ellu rakendada. ja äh, meie tegevust on toetatud ning Frontexi põhiõiguste ametnik äh, on samuti meie lähenemisviisi tervitanud. me äh, tutvustame siin seda raportit duetina mina äsja olen siis teine dueti osa ja äh, minu kolleeg Marta juba mainis, kui oluline on põhiõiguste ametniku töö ja ja põhiõiguste edendamine Frontexi tegevuses. ning selles kontekstis peame üle kordama äh, juba tuntud mantrat äh,, mida peame ütlema ikka ja jälle ning oleme seda teinud ka teie komisjonis, kutsume üles äh, piisava personali, äh, piisavat personali tagama nii arvuliselt kui ka kvalifikatsiooniliselt. praegu on vähem kui kaks protsenti ametitöötajatest äh, sellega seotud ja kuna äh, ülesandeid tuleb juurde, sellest ei piisa, äh, põhiõigused on, põhiõigused on väga tähtsal kohal Frontexis ja selle põhiõiguse tähtsus Frontexi tegevuses kasvab. suurem osa personalist, kes töötab praegu põhiõiguste äh, osakonnas, pakub tehnilist toetust. põhiõiguste ametnik ise ja tema töötajad ja kohapealsed inimesed, kes äh, teevad seda põhiõiguste tööd ja teevad koostööd siis äh, põhiõigustega seotud äh, küsimuste valdkonnas. meie arvates see olukord peaks muutuma rohkem tuleks eraldada personali ja suutlikkust tuleks tõsta nii siis äh, arvuliselt kui ka kogemuste pagasit arvestades. ja teiseks, äh, me teeme Frontexiga endiselt koostööd, et äh, rääkida sellest, kuidas toimub koostöö kolmandate riikidega üksikasjalikumalt. Türgi ning Liibüa on suurepäraselt suurepärased näited sellest koostööst ning sellest, kui pingeliseks see koostöö võib muutuda. võime, võib-olla võime arutelu käigus sellest täpsemalt äh, rääkida, aga praegu piirduksin selle kommentaariga. mis puudutab äh, Frontexi tegevust, siis nõuandefoorum soovib äh, vabaühenduste käitumisjuhendit ähm, seoses äh, päästeoperatsioonidega merel. selles kontekstis äh, kutsuksin Foorumi nimel üles äh, kõiki, kes on seotud päästetegevusega, seadma esikohale sisserändajate turvalisust ning kaitset. see peab olema kõige tähtsamal kohal Äh, ükskõik milline see olukord ka ei oleks. Äh, oleme avaldanud muret Frontexi tegevuse kohta seoses Ungariga, Ungari õiguse muutus, äh, õigussüsteemi muutus on tekitanud olukorra, kus tekib veelgi tõsisem risk, et Frontex on seotud põhiõiguste rikkumistega ja siis äh, põhiõiguste strateegia ja selle väljatöötamine, Frontex, äh, me kutsusime Frontexit üles seda koostama ja Frontex on seda teinud. nõuandefoorum on äh, valmis toetama äh, selle strateegia ülevaatamist sel aastal ja loodame, et meie lahket pakkumist tervitatakse Frontexi poolt ning äh, põhiõiguste äh, Frontex või põhiõiguste strateegia peab saama aluseks põhiõiguste arengule Frontexis. suur tänu! ma arvan, et kõik kohapealsed inimesed, ehkki meid ei ole küll väga palju, tahavad sõna. tegemist on teemaga, mis on ähm, meie jaoks äärmiselt huvipakkuv ja see on ju seotud Euroopa Liidu põhiväärtustega ning äh, teie äh, sõnum on tegelikult murettekitav mul on seitse sama sõnasoovi, Birgit Sippel saab sõna esimesena. suur tänu ning suur tänu teile selle sissejuhatava sõnavõtu eest ning aruande tutvustamise eest pärast teie kommentaare võib öelda, et eh, mõnikord jääb mulje, et Põhiõiguste Amet on ettekääne eh, kõigele muule, mida võib läbi viia Frontexis. kõigepealt eh, sugugi mitte esimest korda on näha, et Frontex ei soovi põhiõiguste vallas tehtavat tööd piisavalt personaliga varustada. see on äärmiselt murettekitav, sellepärast et praegu ei ole äh, sellel ametil piisavalt äh, suutlikkust, et oma rolli täita ja teostada järelevalvet ka Frontexi põhiõiguste kohustuste täitmise üle see on ju nende mandaat. ja teiseks, nõuandefoorumil ei ole juurdepääsu infole täiel määral, iseäranis, mis puudutab äh, konkreetset äh, operatiivinfot. Nendes konkreetsetes küsimustes on meil vaja lahendusi, tuleb vaadata, mida saab ära teha. mida teie sellest arvate, mida saab teha ja mida saab Euroopa Parlament teha selleks, et teie tööd äh, teotada, toetada ning aidata leida Äh, lahendus nendele kriitilistele probleemidele. Äh, suur tänu, suur tänu selle äh, aruande tutvustamise eest, ütleb härra Köster. Teie aruandes on kirjas, et Frontex on märkimisväärselt vähendanud töötajate arvu ja vara Ungaris, kas teil on informatsioone selle kohta, kui palju on Frontexi ametnikke veel Ungaris ja kas sarnaseid meetmeid on võetud Horvaatias, kus korrapäraselt ja dokumenteeritult on toime pandud viimaste aastate jooksul põhiõiguste rikkumisi. Frontexi tegevjuht on teinud ettepaneku, et Frontexi kohalolek võiks aitata kaasa vägivalla kasutamise piiramisele piiridel ning äh, olukorra dokumenteerimisele koha peal. kas te teate, kas Frontexis on dokumentaalne info mingisuguste põhiõiguste rikkumiste kohta äh, varjupaiga taotlejate äh, puhul Ungaris või Horvaatias ja kas äh, sellised raportid on avalikkusele kättesaadavad? nõuande Foorum ütles õigusega, et viimase aja areng on kaasa aidanud äh, ohule, et Frontexit kaasatakse tõsistesse inimõiguste rikkumistesse. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal üle kolme tuhande kahesaja äh, pushback operatsiooni äh, Serbiasse viidi läbi ja need olid ebaseaduslikud üle nelja tuhande inimese saadeti Ungarist tagasi ja aktivistid on dokumenteerinud erinevaid juhtumeid selle kohta, kuidas Frontexi ametnikud osalevad äh, või siis äh, on tunnistajaks vägivalla kasutamisele varjupaiga taotlejate vastu. kas äh, Foorum on sellest teadlik ning kas teil on mingisugust doku-, mingi dokumentatsiooni selle kohta, kuidas on amet selle, sellele reageerinud, nendele süüdistustele reageerinud? suur aitäh teile, sooviksin tänada kõiki meie külalisi ning sooviksin teid tänada mitte lihtsalt viisakusest, vaid ka sellepärast, et äh, äh, sellepärast, et olete selle äh, küsimusega, olulise küsimusega, mis puudutab alaealisi immigrante nii tõsiselt eselenud, see on minu jaoks väga südamelähedane teema, väga paljud pagulased on alaealised vajavad erikaitset. see eh, eh, oli oluline osa teie esialgses sõnavõtus, on vaja globaalset strateegiat, et leida lahendusi kõigi alaealiste pagulaste jaoks. ole, hiljuti me, me arutasime resolutsiooni, mis läks hiljem plenaaris hääletusele, eh, kus tegime ettepaneku, et et alaealiste eh, eh, pagulaste küsimuste menetlemine ka käiks kiirelt ja tõhusalt ning eh, ma paluksin teilt seda arvesse võttes küsida, milliseid probleeme veel sellega seoses esile kerkib ning millised on punktid, millele saame rõhuda meie, et oma tööga teid aidata, et alaealistel on võimalik saada sellist järelevalvet, nagu nad vajavad. palun, proua Koomes suur tänu meie külalistele. mina sooviksin rohkem üksikasju selle olukorra kohta Liibüas. Liibüa olukord on murettekitav mitte ainult ähm, Äh, liikmesriikidele või ka institutsioonidele, nii liikmesriigid kui institutsioonid on otsekui silmaklappidega käinud, nad teevad näo, et nad äh, koolitavad kohalikke relvajõude, kuidas äh, varjupaigataotlejate ja sisserändajatega toime tulla, aga oleme nüüd saanud aru, et tegemist on sõjaliste rühmitustega tegelikult, kes on sisserändajaid üha rohkem alla surunud. kas te võiksite täpsemalt sellest rääkida? mida võiks teha selleks, ja milline peaks olema liikmesriikide institutsioonide vastutus, kes on olnud sulgenud silmi selle ees, mis toimub Liibüas tänaseni? härra Käsler mainis Ungari olukorda, tõesti, Frontexil on oht sattuda inimõiguste, põhiõiguste, inimõiguste rikkumisede osaliseks, mille eest vastutab Ungari valitsus. me tahaksime täpsemalt teada, milline on teie äh, tõlgendus sellest, mis toimub. proua Spinelli. suur aitäh teile, teie sõnavõttude eest ning võttes arvesse, mida ütles kolleeg äh, Sippel, arvan, et äh, on võimalus, äh, hea võimalus selleks, et, et me suudaks muutuda läbipaistvamaks ja selgemaks, arusaadavamaks ning selleks olema paremat, oleks vaja paremat ligipääsu dokumentidele. Teie sõnastus on selge, oleks veel parem, kui ta muutuks selgemaks, mis puudutab, mis puudutab tagasisaatmist Liibüasse. Te rääkisite mõningatest eh, muredest, mis ei ole konkreetselt seostatud ühegi organisatsiooniga Eh, ma tahaksin teada seda, kes eh, teie foorumis seda muret väljendas ja millest, eh, millised need konkreetsed mured on, sellepärast et, et ei räägita lihtsalt siin vägivallast, vaid toimuvad vägistamised, mõrvad Eh, orjastamine, see tähendab üldsõnalistest, üldsõnalisest kirjeldusest pole lihtsalt eh, kasu ning sooviksin teatud selgust eh, ka selles, et praegu me konstateerime lihtsalt seda, et pagulaste vood, mis Euroopasse jõuavad, on vähenenud, kuid samas hukkuvad inimesed endiselt merel ning ma selles kaks asja on teie teie raportis täiesti eraldatud teineteisest. kui vaatame, mis toimub kaks tuhat kaheksateist, tuleb hukkunud merel juurde ja samas saabujaid on äh, vähem. ning veel üks viimane küsimus, mis puudutab ligipääsu informatsioonile, mis puudutab äh, rannavalvet kaks äh, nädalat tagasi komisjoni esindaja Mattias Sööl ütles, et eh, seoses eh, monitoor, monitoorimistegevusega eh, Sofia operatsiooni juures ütles, et saime aruande moniteerimissüsteemi kohta. kas see raport, mille saite, on ka avalikkusele kättesaadav komisjon vähemalt ütles meile seda meie komisjoni ees, aitäh. Mrs Keller. Thank you and um.... proua Keller, suur aitäh ja suur aitäh selle pideva töö eest äh, selle nõuandefoorumi raames, mis äh, on tõesti väga oluline ja nagu te ka ütlesite, siis äh, kogu mm, parlament ja meie komisjon on võidelnud selle eest nagu me oleme võidelnud äh, ka põhiõiguste äh, ametniku või inspektori eest ning äh, ilma selle komisjoni ja parlamendi tehtava tööta ei oleks seda kõike juhtunud. ja väga suurt muret tekitab meile see, kui see põhiõiguste inspektor ei suuda või ei saa oma tööd teha ja see inimene määrati ametisse ainult pärast seda, kui meie komisjon sõbralikku survet avaldas, ainult siis oli Frontex valmis eh, põhiõiguste eh, inspektori ametisse määrama ja võib-olla me peaksime sarnaselt nüüd rõhutama veel kord seda, kui eh, olulised eh, need ähm, ametikohad ja ka see nõuandefoorum on ja võib-olla komisjoni esimees võiks Frontexile kirja kirjutada ja öelda ühest küljest, et ähm, ähm, põhiõiguste inspektori ametikoht tuleks täita ning äh, et äh, tuleks edastada kõik dokumendid, mida vaja, mis vajalikud on mis siin aruandes on ka ära toodud, mida te ei ole siiamaani veel saanud, äh, ja mis puudutab nõuande, foorumi nõuandeid, siis neid ei tohiks kindlasti eirata. Äh, teiepoolseid soovitusi tuleks arvesse võtta, mitte kõrvale jätta ja äh, tegevuskava on kõik väga tore, aga kui me räägime laiemalt, siis ma arvan, et ääretult oluline on ka see, et äh, neid teemasid arutletaks võib-olla Frontex ei peaks kõike arvesse võtma, mida neile öeldakse, aga kindlasti tuleks seda teemat arutada ja äh, nõuandefoorum peab saama kindluse, et äh, nende arvamust äh, tõesti ka ameti poolt tõsiselt võetaks ja võib-olla siis on võimalik kirjutada kiri Frontexile, kus seda kõike rõhutada, et libekomisjonile ja parlamendile ka on väga oluline see, et ähm, seda tehtaks ja meie neid selles toetame, see on ääretult oluline praktilise külje pealt ka. ja ma tahaksin mainida mõne sõnaga ka seda, mida te rääkisite Frontexi koostööst kolmandate riikidega ja sellest, kui oluline on põhiõiguste aspekti arvesse võtta enne leppe sõlmimist ja see on kindlasti midagi, mille peale me saaksime mõelda, kui me Frontexi raportitega tegeleme seoses kolmandate riikidega. see võib kindlasti olla teema, mis on ka meile ühiselt väga oluline, suur aitäh! suur aitäh, proua Sargentini, palun! suur tänu! kodanikuvabaduste komisjon käis Bulgaaria-Türgi piiril ja see külaskäik leidis aset veidi aega tagasi. me kohtusime piirivalveametnikega ja Frontexi esindajatega, Frontexi töötajatega ja kodanikuühiskonna esindajad äh, selle missiooni käigus äh, rääkisid meile, et kui Frontex Äh, osaleb piirivalves, siis äh, jälgitakse mm, reegleid ja inimõigusi ei rikuta, aga kui Frontex ei osale, siis esineb rohkem probleeme. ja ma tahaksingi teada, äh, kas olukorra legitimiseerimine tuleb kõne alla, kui teie kõnelete Frontexi juhtkonnaga, sest kui mina Bulgaariast tagasi tulin, Äh, jäi mulle mulje, et äh, Frontex ootamatult kunagi ei osale äh, piirivalveprotsessis. Nad lähevad sinna ainult riiklike piirivalveametnike kutsel, antud juhul Bulgaaria ametnike kutsel ja äh, loomulikult äh, neid võib algata äh, selleks, et menetluse täitmist kontrollida, nad lähevad sinna selleks, et maailmale näidata, et piirikontroll leiab aset vastavalt teatud standarditele. aga mina leian, et see kõik tegelikult niimoodi ei toimi ja veel üks asi, olukord Ungariga seoses, te ütlesite, et võib-olla Frontex siinkohal ei peaks oma tegevust sellisel kujul jätkama ja tõesti äh, Frontex on vaid piiratult koha peal äh, Ungari piiril, aga nad endiselt siiski on veel kohal Teie kritiseerite seda, aga mina ei saa hästi aru, millist rolli Frontex saab endiselt mängida Schengeni välispiiril, kus on väga kõrge aed ja samal ajal, kuhu tuleb väga vähe inimesi. ehk siis eh, miks me tahame Frontexit endiselt seal näha? võib-olla te selgitaksite, eh, milline see loogika nende arvates seal taga on või milline on Ungari valitsuse äh, Äh, loogika ja äh, ma, ma mõistan, äh, mida te öelda tahate, aga ma esitan oma küsimuse siiski, milline on Ungari valitsuse loogika selle kõige taga? ja nüüd ma jõuan kolmanda küsimuseni Kui me panime paika ranniku- ja piirivalvet, siis me arutasime pikalt selle üle, kas liikmesriigid siis ei turva oma piire selliselt, nagu et, et kui liikmesriigid ei turva piire selliselt, nagu teised liikmesriigid seda tahaksid, et kas see uus äh, piiri- ja rannikuvalve saaks siis äh, tegutseda, ja see oli üks teoreetiline viis selle olukorraga tegelemaks, sellepärast et piirivalve on endiselt äh, vastavate liikmesriikide kohutus. Kas te võiksite selgitada seda, milline on suhe liikmesriikide ja front Frontexi äh, Varssavi kontori vahel on, kui me vaatame seda uut vastutuste jagunemise äh, struktuuri ja jah, tõesti, lõpetuseks tahaksin öelda kolmandate äh, riikide kontekstis, et jah, ma olen nõus, Liibüast ja Türgist juba räägiti, ja nüüd on ka uus raport, mis puudutab Frontexi kokkulepet Albaaniaga ja mina kardan, et me tegeleme siin piirikontrolli allhankega kolmandatele riikidele Euroopa Liidu ameti kohalolul. milline saaks olla teie roll seal, kas te saaksite mingit rolli mängida, aitäh! järgmine kõneleja, palun. härra Jurek, palun. jaa, suur aitäh, Anna Koomas tegelikult äh, juba esitas minu küsimuse ka, sellepärast et äh, mina tahaksin äh, härra Kesslerilt küsida, et kas ta saaks palun veidi põhjalikumalt rääkida põhiõiguste rikkumiste äh, teemast äh, Frontexi poolt Ungari piiril. Äh, milliseid tegevusi te täpselt silmas selle all pidasite? ja millised on need süüdistused, millega siis Frontexi töötajad võivad varsti silmitsi seista? suur aitäh! suur aitäh! enne kui äh, annan äh, taas sõna meie esinejatele, tahaksin ise ka paar sõna öelda. kõigepealt oma aruandes te mainisite seda, et Frontex äh, ei taha põhiõiguste standardeid ja soovitusi teel määral ellu rakendada, Anna Komes ütles, et liikmesriigid on eitusfaasis, kui me räägime põhiõiguste rikkumistest. aga mina tahaksin teada, võib-olla on asi hoopis vastupidine Äh, võib-olla on see osas nii-öelda strateegiast äh, või siis lähenemisest, äh, mida liikmesriigid on edendanud, sellepärast et näiteks kokkulepe Liibüaga ei ole midagi, mida on tehtud nii-öelda kogemata, liikmesriigid on siiski sellele alla kirjutanud, nad on olnud nõus selle kõigega, nad ei ole eituses, nad ei ole tõrksad selles küsimuses, ei, see on teadlik poliitika olnud, teadlik otsus. ja nüüd ma jõuan teise märkuse juurde ja eh, põhiõiguste ametnik või inspektor ei saa seda ainuüksi lahendada, sellepärast et eh, poliitilised otsuse tegijad peavad eh, selle lahendama. Mm, ja ka Euroopa Parlament on seetõttu surve all, ta peab tegutsema ja seetõttu ma olen ka Kelleri ettepanekuga nõus me peaks selle komisjoni nimel kirjutama kirja, kus hõlmatakse erinevaid teemasid mm, Äh, ametikohtadega seoses, äh, personaliga seoses ja nii edasi. Mm, seal tuleks mainida ka põhiõiguste standardite ellurakendamist äh, ja neid leppeid ja me võiksime võib-olla keskenduda ka eelarve poole peale ja vaadata, kuidas oleks võimalik eelarvet kasutada selleks, et rohkem toetada seda tegevust. niisiis, nüüd on sõna teile, et te saaksite vastata kõikidele nendele esitatud küsimustele jaa, äh, küsimusi oli tõesti väga palju ja need küsimused olid äh, keerulised ja ma ei ole täiesti kindel, kas me suudame kõikidele nendele küsimustele piisava vastuse anda, sellepärast et palun pidage meeles seda, et me ei ole äh, Frontexi seireorgan. me ei ole välispiiride kaitseseireorgan. mõnikord jääb mulle mulje, et äh, meil on äh, vähem informatsiooni teatud äh, valdkondades kui teil näiteks. aga tahaksin siiski mõningaid asju mainida. härra Köster, mul ei ole täpseid arve selle kohta, kui palju on lähetatud töötajaid Horvaatias või Ungaris. see on küsimus, mille te peaksite Frontexile esitama meie ei saa äh, igapäevaselt statistilisi andmeid selle kohta, kui palju ametnikke on äh, teatud piirkondadesse saadetud ma tahan selle ka nüüd välja öelda, et meie ei ole teadlikud äh, Frontexi poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste alastest dokumentidest kui selline dokumenteeritud äh, rikkumine oleks aset leidnud, äh, siis ma usun, et meid oleks sellest ka informeeritud, aga praegusel hetkel meil selle kohta äh, inimõiguste rikkumiste dokumenteeritud infot ei ole. Te olete küsinud ka Horvaatia kohta me oleme seda teemat arutanud, meile on öeldud ja me usume ka, et need kõnealused intsident, intsidendid ei, ei leidnud aset Frontexi tegevuse raames ja seetõttu meil ei ole mandaati selle teemaga tegelemiseks. jällegi, meie oleme Frontexi nõuandefoorum. ja see tähendab seda, et Äh, meid ei teavitata kõikidest välispiiridel äh, toimuvatest ähm, asjadest. nüüd proua Koomes. jällegi, meil ei ole oma äh, infot äh, Liibüa kohta, me oleme nõuandefoorum ja loomulikult paljud liikmed, valitsusväliste organisatsioonide esindajad, kodanikuühiskonna esindajad koostavad dokumente Liibüa olukorra kohta ja te tegelikult ka juba äh, Äh, infot, mis on tulnud Human Rights Watchi või Amnesty Internationali dokumentidest, aga meil ei ole lisateavet, lisainformatsiooni, mis meie oma allikatest pärineks, sellepärast et meil ei ole lihtsalt selliseid oma äh, allikaid. aga ma arvan, et te olete tõstatanud väga olulise teema ja meie oleme äh, seda ka pidevalt tõstatanud. meie arvates Frontex peaks Äh, tegelema kõikehõlmava äh, põhiõiguste hindamisega enne äh, kui kolmandate riikidega süvitsi minna koostööd tegema hakkab. kas see kehtib ka Albaania puhul? ma ei ole teadlik inimõiguste alastest hindamistest Albaaniaga seoses, mis oleks siis läbi viidud enne selle leppe sõlmimist. ja seetõttu ma ei saa vastata äh, äh, täpsemalt sellele küsimusele, ma ei saa teile rohkem täpsemalt informatsiooni anda. nii, Sof-. FIE operatsioon ei ole tegelikult Frontexi operatsioon. ja seetõttu jällegi meie oleme nõuandev foorum ja me teeme tööd Frontexi raamistikus ja e, sellest tulenevalt ei saa ma teile anda mingisugust informatsiooni selle kohta, mis e, Sofia kontekstis on aset leidnud. ja ma usun, et see on üks poliitilistest e, teemadest, mida komisjon siin võiks käsitleda meil on väga palju erinevaid äh, osapooli, mis viivad läbi erinevaid tegevusi, äh, ilma et nad vahetaksid omavahel informatsiooni, ilma et toimuks järelevalve, ilma et oleks mingi organ, mis keskenduks äh, inimõiguste alasele järelevalvele nende tegevustega seoses ja ma ei taha liiga äh, pikalt sõna võtta ja seetõttu ma siis lõpetan, aga lõpetuseks ütleksin äh, järgmist. mis puudutab äh, Bulgaaria ja Türgi vahelist piiri, siis te tõite välja väga huvitavaid argumente, mida me oleme kuulnud ka, ka teiste riikide kontekstis kui Frontex on koha peal, siis me saame paremini kontrollida seda, mis seal aset leiab. me oleme eh, selle teemaga olnud silmitsi ka Ungari kontekstis. me oleme öelnud, et väga hea on see, kui informatsioon on olemas, aga kui informatsiooniga mitte midagi ei tehta, siis sellest ei ole kasu. ja me oleme ka öelnud, et kui informatsiooniga ei ole võimalik ka midagi ette võtta, siis võib-olla oleks parem nii-öelda tagasi tõmbuda, selle asemel, et sinna jääda kohale ma ei viita siinkohal mingile konkreetsele intsidendile, kus Frontexi ametnikud oleksid inimõiguste rikkumistega olnud seotud Ungaris. ei, me lihtsalt ütleme, et Frontexi kohalolu, mis tõesti on olnud piiratud seal, äh, aga et Frontexi kohalolu Ungaris äh, on pannud paika raama, raamistikus äh, kus varjupaiga taotlejate turvalisus ei ole enam tagatud. ja meie tahaksimegi teada, kuidas Frontex tahab tagada selle, et põhiõigusi austataks ja tagatakse sellises kontekstis, mis praegu valitseb. meil ei ole konkreetset informatsiooni äh, aset leidnud intsidentide kohta ja meie saame lihtsalt öelda, et meie analüüsist tulenevalt ähm, Frontex võib-olla peaks tagasi tõmbuma või ära tulema sealt selle asemel, et sinna jääda. Thank you very much. suur aitäh! nagu Stefan ka ütles, siis meie olukord on väga keeruline, sellepärast et meile on esitatud väga palju küsimusi Äh, ja äh, me oleme mm, väga rõõmsad selle huvi üle, mis meie tegevusele on suunatud ja me tahame võtta endale aega, mm, nagu juba öeldud, äh, oli ka, siis me oleme põhimõtteliselt oma olemasolu võlgu, olemasolust tänu võlgu just parlamendile ja me hindame väga kõrgelt teiepoolset toetust ja tööd Äh, me tervitame konkreetseid ettepanekuid, mis on tehtud äh, sellega seoses, kuidas teatud mureküsimusi lahendada, kui näiteks äh, Põhiõiguste Ameti personaliprobleeme lahendada. ja me peaksime pöörduma põhiõiguste voliniku poole ja küsima, mida tal on vaja selleks, et tööd hästi teha. me peame vaatama milliseid äh, inimesi on vaja selleks, et äh, põhiõiguste mandaati saaks äh, edasi viia, seda me oleme siiani ka teinud ja me saaksime sellega ka jätkata ja see oleks väga heaks sammuks edasi. kui rääkida juurdepääsust informatsioonile, siis tegemist on väga keeruka valdkonnaga, me oleme seotud ka palju, suures osas sellise teabega, mis võib olla ka salastatud ja kui rääkida nii-öelda külaskäikudest, siis sellega on ka positiivseid arenguid olnud seotud. me oleme teinud tööd tagasipöördumisoperatsioonide kontekstis ja sellega seoses anti meile asjakohast informatsiooni, ajakohast informatsiooni ehk siis see süsteem teatud juhtudel väga hästi toimib, me saame tegutseda, aga on äh, jälle teisi juhte, kus äh, me ootaksime kiiremat infoedastust äh, ja me vaatamegi, et mida teie saaksite teha selleks, et meid meie töös toetada ja meie omalt poolt kindlasti jätkame konstruktiivset koostööd Frontexiga selleks, et leida viis selleks, et paremini oma tööd teha ja paremini panustada Frontexi töösse. Äh, kogu arutelu, mis puudutab põhiõigusi äh, ja Frontexit, äh, siis see on väga keeruline arutelu. nagu juba siin mainiti ka, siis paljudel juhtudel me tahame, et Frontex mängiks olulist rolli head tavade juurutamisel ja paikapanemisel aga samal ajal on ka selliseid juhtumeid, kus seda ei ole võimalik tagada, ehk siis me peame sellele teemale lähenema juhtimipõhiselt ja leidma tasakaalustatud lähenemise ja see ei ole üldsegi mitte lihtne. Äh, siin viidati ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti aruannetele mm, pushbackide küsimuses äh, ja nii edasi ja äh, see, siinkohal võib korrata seda, mida Stefan ka ütles, meie oleme nõuandefoorum ja seetõttu me ei saa anda teile üksikasjalikku vastust, aga nende teemadega kindlasti tuleb tegeleda ja Frontex peab ka nende teemadega tegelema, me oleme seda muret jaganud, nagu nagu teiegi ja äh, me oleme teinud ettepaneku, et äh, me peaksime selle teemaga tegelema, panema paika mehhanismi, millega seda teha. Mm, tuleks seirata põhiõiguste austamist äh, selliste piirivalvemissioonide käigus, tuleb paljastada igasugused rikkumised sellega seoses. see on töö, mida me kindlasti peame tulevikus ka jätkama mis puudutab lapsi, äh, siis äh, siin on tehtud väga konkreetseid ettepanekuid, me peame vaatama, milline on rolli jaotus, vastutuste jaotus, me peame paika panema järelevalvesüsteemi, tegelema ressursside küsimusega ja loodetavasti äh, me selle aasta jooksul suudame välja tulla uut, uue põhiõiguste strateegiaga, kus me rohkem keskendume ka lastele, vaatame, kuidas nende puhul neid õigusi kaitsta ja tagada ja äh, Frontex on ka üles näinud huvi äh, selle teemaga edasi tegeleda äh, me püüdsime nüüd vastata kõikidele nendele küsimustele, millele me omalt poolt saame hetkel vastata ja suur-suur aitäh teile küsimuste eest ja ootame tuleviku arutelusid pikisilmi. Stefan tahab ka vist veel midagi öelda. mõnikord on jäänud mulle mulje, et Ähm, teile on jäänud mulje, et põhiõiguste volinik ei saa midagi ära teha, aga tegelikult see mulje on väär, ta teeb väga head tööd, ta teeb väga väärtuslikku tööd. aga võttes arvesse laiendatud mandaati ja laiendatud tegevusvaldkonda, eh, siis tal on suuri probleeme selle kõigega toimetulemisega, see on see, mida ma tahtsin öelda. tal on vaja rohkem inimesi, rohkem kvalifitseeritud inimesi selleks, et paremini äh, seda äh, laialdast tegevusvaldkonda äh, katta. suur aitäh! suur aitäh siia tulemast, suur aitäh ettekannete eest! ja suur aitäh ka äh, küsimustele vastamise eest, see on tõesti väga oluline teema ning nagu äh, ka Keller, äh, Keller ka ütles, siis me oma komisjoni nimel koostame kirja selleks, et juhtida tähelepanu nendele teemadele, personali küsimusele, eelarve küsimusele ja Claude poliitilisel tasandil kindlasti jagab laiali ka kirja esialgse versiooni, et inimesed saaksid seda kommenteerida jah, tõsi on see, et väga sageli juurdepääs dokumentidel ei ole võimalik, sellepärast et öeldakse, et dokumendid on salastatud. mõnikord äh, on see tingitud headest põhjustest, teinekord aga jällegi mitte. Äh, igal kodanikul tegelikult on õigus paluda juurdepääsu dokumentidele ja kui äh, sellest keeldutakse, on võimalik ka kohtusse pöörduda ja me saame seda õigust ära kasutada ja vaadata, kas Äh, on mingi informatsioon, millele me peaksime saama juurdepääse ja siis me saaksime seda ka paluda. nii et suur-suur aitäh teile veel kord siia tulemast. okei, kolleeg, seda bring-. see toob meid järgmise päevakorrapunkti äh, juurde pisut hiljem, kui see ette oli nähtud, aga arvan, et me, me suudame aeda, kaotatud aega tagasi võtta, see on päevakorrapunkt number äh, viis, neli ja viis ehk siis äh, Euroopa Liidu ja Islandi vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahenditega aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning sarnane leping Šveitsi Konföderatsiooniga. raportöörid ei ole kohal, esimene esimene on härra Priin Taal Vistise NCR-ist, ta ei saanud täna tulla ning te teine raportöör on Claude Moraes, keda äh, päevselgelt pole kohal. härra Vistisen palus, et ma loeksin ette tema poolse avalduse. vastavalt määrusele viissada viisteist kaks tuhat neliteist on ähm, riigid, kes on seotud Schengeni aki äh, rakendamise äh, arendamisega ning kasutamisega, peavad äh, osalema ISF Borders and Visa kokkuleppes. see kokkulepe võimaldab seda tagada ning võimaldab komisjonil kanda vastutust ka selle instrumendi eelarve rakendamise äh, eest seoses selle assotsieerunud riigiga ning määratleda kindlaks Islandi panus Euroopa Liidu eelarvesse. Teie raportööri arvates aitatakse selle kokkuleppega kaasa Schengeni akii peamiste eesmärkide saavutamisele nimelt vastutuse jagamine tõhusalt, kõrge ning ühtlane kontroll välispiiridel, et tagada ühelt poolt Äh, eh, vabandust, äh, sealhulgas äh, ka ebaseadusliku rändekontroll ning põhiõiguste ja inimõiguste tagamine. raportöör soovitab, et Euroopa Parlamendil anda oma heakskiit võimalikult kiiresti sellele kokkuleppele ja sellega lõpetasime härra Vistisseni avalduse mis puudutab samasugust kokkulepet äh, äh, Šveitsiga, mille äh, raportööriks on Claude Moreas, Claude Morees soovitab parlamendile anda oma heakskiit kokkuleppe sõlmimisele nii kiiresti kui vähegi võimalik. ja ma loodan, et variraportöörid on nõus selle ettepanekuga. kas mõni variraportööridest soovib sõna? jah, palun, härra Töpre, palun uh, lugupeetud proua esimees, soovisin lihtsalt öelda, et olen absoluutselt mõlema raportööriga nõus. suurepärane avaldus. kas keegi soovib veel sõna? ei. siis eh, muudatus eh, esi-, tähta-, muudatus esi-, eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kuusteist juuni, eh, kuusteist mai ja hääletus on kahekümne neljandal mail kaks tuhat kaksteist. kõik eh, on nõus kõigega, siis pole mõtet eh, mm, arutelu avada. see toob meid päevakorrapunkti number kuus juurde. aga raportöör on siin kultuuriväärtuste import. määrus pakuti välja komisjoni poolt kolmeteistkümnendal juulil kaks tuhat seitseteist, et äh, illegaalselt välja toodud äh, ähm, kultuuriväärtused äh, saaks Euroopasse tulla, mis on seotud äh, rahapesu ja terrorismiga libe esitab omapoolse arvamuse arv, äh, ja arvamuse esitaja on Kostas Krisogonus, aga ta äh, võt-, äh, nabiti kinni proua Spinelli poolt, palun lõpetage raportööri häirimine. palun, raportöör, teil on sõna. Uh, uh, kallis, kallid kolleegid kultuuriväärtused, kultuuripärand äh, on hindamatu väärtusega majanduslikult, äh, kultuuriliselt, ajalooliselt oluline osa inimeste identiteedist ja ajaloolisest mälust. ta tekitab ka kogukonda kuulumise tunde. kultuuriväärtused on taastumatu vara, see on unikaalne, asendamatu äh, ja vahendamatu ja vahetamatu on seotud paljude väärtuste, eh, probleemidega, mis on seotud sotsiaalsete eh, majanduslike muudatustega, eh, mis mõjutavad kõiki eluvaldkondi. kultuuriväärtuste illegaalne kaup, müümine on seotud, rahastab terrorismi, on seotud organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ja pettustega hinnangute kohaselt eh, on selle turu väärtus kuus kuni kaheksa miljardit dollarit aastas. Eh, ning see on eh, pärast relva ja narkoturgu suuruselt kolmas illegaalne kaubandusartikkel. terrorirühmitused nagu Daesh kasutavad seda illegaalset kunstiturgu, et oma tegevust finantseerida kunstiteosed, kultuuriväärtused, mis Iraagis rööviti, Süürias, Jeemenis ja ka mujal ISISe poolt, kus on seot-, kus on toimunud relvastatud eh, konfliktid, on Euroopas oksjonitel olema, hoolimata olemasolevast Euroopa õigusloomest, mis eh, sel-, keelab sellistest riikidest sellistel tingimustel eh, kultuuriväärtuste sissetoomist. oluline teema on Palmirast äh, Euroopasse smugeldatud kunstiteosed. nii Euroopasse hinnatakse kultuuriväärtusi kõrgelt ning on väga palju jõukaid ostjaid. Äh, seoses sellega on see paljude kultuuriväärtuste hangeldajate äh, tegevuse sihtpunkt ei ole lihtne seda illegaalset kaubandust alustada kultuuriväärtust illegaalne turg tekitab eh, suuri probleeme ka tagastamisega. mitmetes riikides eh, on mitmeid erinevaid reegleid, mis on seotud eh, seadustega piiriüleste röövitud varade vaidluste puhul ning raske on tihti ka kindlaks teha, kus kohas see kunstiteos röövitud on. mitmed rahvusvahelised Euroopa õigusinstrumendid, mida oleks võimalik kasutada piiriüleste vaidluste puhul röövitud äh, kultuuriväärtuste ja äh, kunstiteoste äh, teemal. selline õigusloome on väga nõrk ja seega on meil vaja selget õigusloomet selles valdkonnas. komisjon võttis vastu määruse ning liigub sellega õiges suunas, kuid seda peaks veelgi selgemaks tegema ja parandama. kultuuripärandite illegaalne eh, rikkumine ning eh, eh, samuti ka kultuuriväärtuste röövimine arhiividest, raamatukogudest, muuseumitest, väljakaevamiskohtumistest, ka relvastatud konfliktide vältel ning mille viivad ellu terroristlikud rühmitused ja ka eh, mitmed Euroopa riigid on seotud, selline tegevus peaks olema keelatud eh, ja eh, karistatav. Euroopa Liidu liikmesriigid peaks kasutusele võtma meetmed, et võidelda kultuuriväärtuste müümine, eriti puudutab see konflikti situatsioonides olevate riikide kultuuriväärtustega hangeldamist eh, ja peab garanteerima nende turvalise tagasisaatmise. see peaks tähendama, et keelustatakse selliste kultuuriväärtuste piiriülene müümine, kus, mille puhul liikmesriikidel on eh, põhjendatud kahtlus, et eh, kultuuriväärtus või kunstiteos on röövitud terroristide poolt konfliktipiirkonnast ning mille omand öö, omanikkond ei ole selgelt välja selgitatud ja defineeritud. ning komisjonil peaks jääma rakendusõigused kasutusele võtta spetsiifilised otsused kultuuriväärtuste tagastamise kohta, samuti ka impordilitsentside ülevaatamise kohta ning ka edasised menetluslikud reeglid eh, hanke ja eh, omamise kohta. samuti peaks andma eh, komisjonile pädevuse elektroonilise, usaldusväärse elektroonilise andmebaasi loomiseks usaldusväärse info vahetamise kohta liikmesriikide vahel, et garanteerida läbipaistvust ja demokraatiat peaks äh, need pädevused andma komisjonile pärast läbipaistvaid äh, konsultatsioone parlamendi ja nõukoguga, muuhulgas äh, ka konsultatsioonid ekspertide tasandil, mida peaks arvesse võtma. vastavalt komisjoni avaldusele peetakse vajalikuks, et peaks säilitama miinimumlävendi kakssada viiskümmend aastat kultuuriväärtuste säilitamise kohta ja vajadusel tagastamiseks, eh, et eh, kultuuriväärtused, illegaalse kauplemise ohvrid, mis on olulised arheoloogiliselt kir, kirjanduslikult, kunstiliselt, teaduslikult olulised, mis on viimaste aastakümnete jooksul loodud, seega tundub olevat õigustatud viiekümne viie aastane lävend kehtestada vähemalt teatud tüüpi kultuuriväärtustele, et ära hoida kultuuriväärtuste illega illegaalset kauplemist. tuleks kultuuriväärtuste transiit Euroopa Liidus äh, äh, käima, peaks see käima käsikäes äh, tollivõimude koostööga meil ja see peaks kähtma ka floora, fauna, mineraalide, ajalooliste esemete, ka teadus- ja tehnoloogia ajalugu ning sõjaline sotsiaalajalugu ning ka äh, graveeringud, äh, mündid ja muud äh, kunstiliselt ja teaduslikult olulised esemed see on oluline, et suurendada läbipaistvust, võidelda illegaalse kultuuriväärtustega kauplemise ja selle kaasnähtuste vastu. igal juhul oluline on avaldus, millele kirjutab alla väärtuste eh, eh, isikele eh, käsutuses eh, oh, need eh, esemed praegu on ja seda sõltumata sellest, et äh, osalev riik äh, on äh, osa, alla kirjutanud vastavasisulisele UNESCO konventsioonile. ning tuleb kontrollida, et kõik tingimused, mis on artiklis kolm lõikudes üks ja kol-, kaks, kolm ära mainitud, kõik need tingimused oleks täidetud oleks vaja ka piisavaid garantiisid kultuuriväärtuste optimaalse säilitamise kohta kooskõlas Euroopa ja rahvusvahelise õigusega. selleks on oluline teha ka, eh, ka eh, nimekiri analoogilistest väljamagamiskohtadest, eh, eriti konfliktipiirkondades saate võtta, kaasata Euroopa satelliidid tegevusega äh, teha koostööd muuseumitega, et ära hoida kultuuriväärtuste edasine röövimine ning säilitataks äh, tsiviilelanike elu ja tervist. liikmesriigid peaks ka äh, teavituskampaaniaid läbi viima, et ära hoida illegaalse kaubanduse pärit esemete ost ja müük sellealane info peaks olema kättesaadav liikmesriikides, et äh, kultuuriväärtuste ostjaid olukorrast teavitada. peame rangelt äh, seda määrust rakendama. olen valmis ära kuulama teie arvamused, et seda ettepanekut parandada ning tugevdada kultuuriväärtuste äh, illegaalse müügi vastast võitlust aitäh teile. kaks sõnasoovijat on. härra Kösta ja proua Koomis. kallid kolleegid, härra Krisogonos, suur aitäh teie ettekande eest komisjon tegi ettepaneku ära hoida terrorismi eh, finantseerimine kultuuriväärtuste illegaalse müügi läbi. arvan, et eh, Äh, see on oluline, aga see ei saa olla ainus äh, põhjus, äh, see on meie ühismälu, inim-, teadmised inimtsivilisatsiooni kohta, mis satub ohtu sellise kaubandus läbi. teame, kui palju on, kui palju antiikteoseid on, on röövkaevamistelt pärit või kriisipiirkondadest röövitud. see tekitab äh, äh, parandamatut kahju kogu inimkonnale. kui kultuuriväärtused röövitakse nende keskkonnast, siis elanikkond jääb oma tavadest ja mälust ilma. see hävitab kultuurilise mälu koha peal ning selle ühendava lüli hävitamine toob äh, kaasa veelgi suurema lõhestatuse äh, äh, konflikti piirkondades ning on sellised röövitud objektid ka teaduslikult väärtusetud. arheoloogiliste väljakaevamispiirkondade röövimine on alati toimunud ka enne Süüria, Iraagi ja Egiptuse konflikte, kuid nüüd on sellest saanud tõeline tööstus. nii kaua, kui on võimalik selle illegaalse eh, eh, kaubandusega tegeleda, on võimalik raha teenida vähimategi ohtudega. sellisel juhul sellised illegaalsed tegevused, röövid ka tulevikus jätkuvad. seega äh, on vaja teavitada ka Euroopa erakogujate turgu, seega kultuuriväärtused, mis tulevad Euroopa Liitu, ei tohi keskenduda ainult imporditavadele, vaid peaksime mõtlema, kellel peaks olema eh, õigus ligi pääseda eh, esemetele, mis on suure kultuuriväärtusega eh, kõik arutelud sellel teemal peavad käima üheskoos küsimusega, kas äh, antiigi eraomandisse minek on äh, aktsepteeritav erakogujateta, äh, see must turg, kus rebitakse tükkideks inimkonna kollektiivne ajalugu, ei, see variseks kokku. ilma erakollektsioonideta võiks äh, avalikkus näha eh, neid esemeid akadeemiliste eh, ja teaduslikel põhjustel, mis eh, on olemas, millised põhjused on antiikesemete omamisel. kui soovime kaitsta maailma kultuuriväärtuseid ning teadlikkust laiendada Euroopa kodanike huvides, Äh, kui me soovime olukorda parandada, peame küsimuse seadma selliste esemete eraomandis olemise kohta. komisjon vaatab sellest mööda. härra Köster, vabandust. ma lõpetan. pool minutit veel. enamuses päritoluriikidele antiikesemete eraomand on illegaalne üheksateistkümnendast sajandist peale, seega Eh, on vale eh, sellise, selline võimalus jätta Euroopas eh, avatuks. loodan, et Euroopa avalikkus liigub samuti selles suunas. I could uh, subscribe to ma olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Justner, aga ma arvan, et see pole ainus põhjus, miks meil on vaja tegutseda ille-, antiikesemete illegaalse eh, kauplemise vastu, aga meil on vaja muidugi ka võidelda terrorismi vastu, sest eh, eh, turism, terrorismi finantseerimine kasutab röövlite, röövsaaki eriti eh, Süürias, Iraagis, Liibüas oma tegevuse finantseerimiseks, aga peale selle on põhjuseid veel väga palju, miks peaksime selles eh, osas eh, mures olema ja tahaksin küsida nüüd raportöörilt, kuidas oleks võimalik edasuses edaspidi koostööd teha, kas te olete näiteks sadamate võimalust säilitada pikemat aega selliseid kaupu, et, et võimud, et võimud õigel jälgedelt maha raputada see tekkis meil, see küsimus tekkis meil Panama dokumentide eh, uurimisel. Eh, külastasime näiteks Luksem-, Luksemburgi meil eh, on tegelikult väga tore oleks teada, kes tegelikult tolli küsimusi seal reguleerib, aga ning äh, see küsimus äh, on esitatud ka Dubai ja Singapuri kohta, nii et see ei puuduta ainult Euroopat, see on valdkond, mis äh, vajab konkreetseid lahendusi, ettes, eriti võttes arvesse, mida me siin raportis kuulnud oleme. nii et tõepoolest see on oluline raport ja peale selle see terrorismi finantseerimise vähendamine. oluline on ka see, mida teha ja mõt-, mõelda äh, selle peale, mis teha, mida teha nendega, Äh, mida teha nende äh, osemetega, mis on Euroopasse juba jõudnud, näiteks Liibüas me teame, et valitsust ei ole. Hispaania näiteks äh, tuvastas politsei, et Liibüast toodi antikesemeid Hispaaniasse, kui selliseid esemeid leitakse, peavad nad mingite võimude hoole alla jääma, sest tegemist on kultuuripärandiga, eh, kuni lõpuks saab nad tagasi viia riid, riiki, kus valitsus on neid võimeline eh, vali-, neid, valitsus neid kaitsma, mis ta Liibüas eh, kohta öelda ei saa. enne raportöörile sõna andmist, kas komisjonil on midagi lisada? no yes. palun. suur tänu paar sõna teen kiiresti. jah, suur tänu muudatusettepanekute eest, kindlasti võtame neid arvesse ja kui on võimalik ettepanekut kuidagi parandada ja äh, mis puudutab kultuuri äh, väärtusi, siis sellega seotud küsimus on seotud selles, et artikkel kaks null seitse meie aluslepingust ei kata päris kogu soovitud valdkonda ja ma ei tea, kas Euroopa Liidul on võimalus tegelikult tagasisaatmise üle õigust vastu võtta, kui liikmesriik on mingi objekti konfiskeerinud UNESCO tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta konventsioonis sätestatakse, et seda tuleb teha läbi diplomaatiliste kanalite, nagu seda on siiamaani tehtud ja seda tavaliselt siis tehakse. ja on siiani tehtud võtame arvesse asjaolu, et seitsekümmend viis aastat on ettepanek, mille on teinud raportöör kultuurikaupade miinimumvanuseks. ja sellega seoses on teatav probleem täiendavate kategooriate äh, puhul, mis puudutavad impordilitsentside kategooriaid, kategooria A paleontoloogilised äh, kaubad ja, ja te, mõned teised kategooriad, mis äh, ei äh, ole tegelikult inimloomusega, inimpäritolu, paleontoloogilised, paleontoloogiliste väärtuste puhul äh, on ka probleemiks päritoluaeg, aga üleüldiselt me toetame täielikult seda, mida eelkõnelejad on öelnud ning see kajastub ka väga hästi selle ettepaneku põhjenduste hulgas ja meie ettepanekus me tahtsime rääkida ka tollivabadest piirkondadest ja objektidest nendes piirkondades, ettepanek näeb seda ette. Need vabakaubandusalad või need tollivabad alad on sees ja samuti kultuuriväärtused, mis on varastatud ähm, sättes artikkel kolm, on sätestatud, et hädaolukorras võib selliseid väärtusi äh, talletada liikmesriigi ähm, vastav ametiorgan kuni olukord äh, näiteks sõjapiirkonnas äh, normaliseerub ja raportöör saab veel hetkeks sõna, et otsad kokku võtta. tahaksin lõpetuseks ainult tänada kõiki arutelus osalejaid, ütleb härra Krisokonos, ning tuletaksin kõigile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teine mai kell kaksteist. suur tänu! siis päevakorrapunktid seitse ja kaheksa, need lükkasime edasi. viisapoliitika ja nii edasi, päevakorrapunkt number üheksa siis, mille mina ise päevakorda palusin panna ja küsimus, mis siis puudutab kirjalikku küsimust, mille esitasin kaheksandal novembril kaks tuhat seitseteist komisjonile Itaalias vastu võetud seaduse kohta andmete säilitamise teemal ja otsustati siis selle seadusega telekommunikatsiooni valdkonnas andmeid säilitada vähemalt kuus aastat. see uus säilitamise aeg võeti vastu ühe osana tolmuimejaid puudutavast seadusest, mis tegelikult ei ole absoluutselt seotud andmete säilitamise kui sellisega. nii et üks kummaline viis, kuidas seadusesse see on sisse toodud. vahepeal on komisjon küll vastanud, aga sellegipoolest tahaksin ma kasutada oma õigust tõstatada see teema siin komisjonis, meie kodanikuvabaduste komisjonis, et saada komisjonilt põhjalikumat vastust, sellepärast et ähm, komisjon vastas mulle, öeldes, et tegemist on liikmesriigi pädevusse kuuluva valdkonnaga äh, ja tõenäoliselt valmistatakse veel uut õigusakti ette. Äh, aga igal juhul andmete säilitamine kuus aastat toimub minu jaoks liiale ning Euroopa õigusega vastuolus olevat, mida komisjon siis kavatseb ette võtta selles küsimuses ja kui ma ei eksi, siis on kohal ähm, äh, proua Ferklai, kes on siseasjade peadirektoraadist osakonna juhataja ametikohal. suur tänu äh,, proua esimees tsiteeriksin äh, volinik Avramopolose vastust teie küsimustele kõigepealt ehk küsimuse esimene osa, mille tõstatasite komisjoni, vastas teile, et komisjon on teadlik Itaalia vastavast seadusest ning äh, langetab oma otsuse selle kohta, kas rikkuminetlus ähm, al-, rikkumismenetlust algatatakse pärast põhjalikku analüüsi. teine vastus teie küsimusele seisis, et komisjon on küll lepingute, aluslepingute kaitse, kuid andmekaitseõiguse järelevalve ning jõustamine kuulub liikmesriikide ametivõimude pädevusse, iseäranis andmekaitse järelevalveorganite ning kohtu pädevusse ja viimasele, kolmandale osale teie küsimustest vastas äh, volinik, et me tegeleme andmete säilitamise teemaga pärast Euroopa Kohtu otsust Tele2 juhtumiga seoses ja andmekaitse ning andmete vahetamise teemal. komisjon osaleb selles töös koos liikmesriikidega nõukogus ning äh, lõpetuseks äh, nagu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tööprogramm, komisjoni tööprogramm ka ütleb, jätkame ja viime lõpule oma tööandmete säilitamise valdkonnas. mul on juba kaks sõna soovisin ja autorina tahaksin ka teile küsimuse esitada, millele võite lõpus vastata. kõigepealt teie ütlesite, et liikmesriikide ametikaitseorganid peavad sekkuma, aga tegelikult asi on selles, et liikmesriikide amet, liikmesriigi vastav organ on esitanud oma soovitused valitsusele, aga neil ei ole õnnestunud seda seadust peatada, mis tähendab seda, et on tegelikult ainult üks võimalus kodanikel pöörduda kohtu poole. ja kohtu poole pöördumine on kallis, aeganõudev, koormav menetlus Euroopa Komisjon ei leia, ma olen veendunud, et äh, niiviisi ei tuleks Euroopa õigust andmekaitse valdkonnas jõustada, et äh, muudkui kodanikud peaksid kohtu, kohut käima. mina eeldaksin, et Euroopa Komisjon aluslepingute kaitse peaks jõustama Euroopa Liidu õigust ning kaitsma oma kodanike õigusi. aga ma annan teile pisut aega asjadele järele mõelda ja siis vahepeal on soovinud sõna ka proua Spinelli ja proua Sippel, palun Ah, kõigepealt ma sooviksin, Sofi, väljendada oma tänulikkust äh, selle äh, äh, küsimuse kohta, see on äärmiselt oluline. see puudutab ka õigusriigi olukorda Itaalias. pean ütlema seda, et volinik Avramopoluse äh, Eh, vastus mind ei rahulda. arvan, et liikmesriigi pädevus eh, on, läheb siiski kaugemale, me räägime siin Euroopa seadustest, sest eh, selle selle kuus aastat kestva andmete säilitamise kohta, selle vastu on rääkinud mitmed, näiteks Antonella Sovrov, ja sellele on ka viidatud, sellele on viidatud spetsiifiliselt eh, Euroopa kohtu eh, praktikas ning eriti puudutab see eh, tele kahega seotud kohtuotsuseid. tegemist on kohtupraktikaga, mis on proportsionaalne ja, ja mis poleks ka teatud määral ajutine, seega on oluline arvesse võtta, rääkides Itaaliast, sest äh, rääkides äh, näiteks terrorismi või maffiavastasest võitlusest, siis äh, see võib tähendada seda, et erakorralised seadused muutuvad igaveseks ning selle vastu on ka Itaalia ombudsman eh, sõna võtnud, viidates eh, ka Euroopa Kohtu praktikale, mis puudutab eh, siis ebaproportsionaalselt pikki säilitusaegu. sellega seoses mina arvan, et ma ei näe ausalt öeldes, miks ei või rikkumismenetlust alustada selles valdkonnas äh, nagu seda küsimuses ka välja pakuti, sellepärast et eh, kogu Euroopa õigussüsteem eh, langeb siin küsimuse alla, ma ei, ei saa rääkida, me ei saa kritiseerida Poolat või Ungarit, kui me eh, ei saa samas öelda Itaaliale, et õigusriigi põhimõtteid rikutakse. proua Sippel. suur tänu, esimees, ja ma vabandan, ma pean lahkuma lahkuma kohe pärast küsimuse esitamist, sellepärast et mul on kohtumine väljaspool parlamenti, aga ma leian, et see küsimus on väga tähtis meie jaoks siin Euroopa Parlamendis. sellepärast, et äh, see seadus, äh, sel seadusel on oma ajalugu. vana andmete säilitamise seadus on juba kohtu poolt tühiseks kuulutatud ja nüüd on uus menetlus ja sellest jääb mulje, et Itaalia valitsus ei tahtnud enam mitte mingisugust arutelu ja nad kuidagi väga varjasid kummalisel kombel seda, äh, see andmete säilitamise viidet. ja nüüd öelda, et tegemist on ainult liikmesriikide pädevusse kuuluva valdkonnaga, sellest ei piisa. ja tegelikult äh, Äh, selles õiguses kasutatakse õigusliku alusena terrorismivastase võitluse Euroopa direktiivi. see on küsitav, kas see üldsegi on õige õiguslik alus ning äh, selle direktiivi preambulas räägitakse samuti proportsionaalsusest ning väga paljudest muudest asjadest, seegi on siin asjakohane. ja me võime siinkohal tuua mängu ka põhiõiguste harta, nii et äh, igal juhul äh, minu meelest äh, on mitmeid põhjuseid, mis annavad meile õiguse Euroopa tasandilt kontrollida, kas see seadus on meie õigusega ja meie eeskirjadega kooskõlas. ja ma tõesti ei mõista, miks ainus vastus, mille komisjon on esitanud, seisneb selles, et tegemist on liikmesriikide pädevusse kuuluva valdkonnaga. kui mina lähen, ütlen seda oma valijatele, oma valimisringkonnas vaatavad nad mulle näkku ja ütlevad oi ja meie arvasime, et meil on Euroopa Liit, kus on äh, ühised väärtused, ühised eeskirjad ja kuidas siis saab see olla teema, mis kuulub ainult liikmesriikide pädevusse. ja ma arvan, et sellele küsimusele tuleb leida vastus ja komisjon peab lihtsalt midagi rohkem ette võtma, kui öelda lihtsalt, et äh, et äh, meie, me oleme siin kohustustest vabad. ja ennem kui ma annan sõna jällegi proua Ferklaile, ütleb proua Intvelt, teen ettepaneku, et selle komisjoni koordinaatorid võtaksid kaalumisele küsida meie õigustalituse arvamust selle argumendi kohta, et komisjonil pole volitusi selles valdkonnas või et teema ei kuulu Euroopa tasandi pädevusse. mina tahaksin korralikku analüüsi sellest argumendist, et komisjonil puudub siin tegutsemiskohustus. jätan siis selle teie usaldusväärsetesse kätesse, koordinaatorid proua Verklain. Äh, suur tänu. ma saan aru neid küsimus, nendest küsimustest, mille esitasite teie varem ja mille tõstatasid teised parlamendiliikmed. tahate peamiselt äh, keskenduda sellele, miks ei ole Itaalia suhtes rikkumismenetlust algatatud, äh, mida komisjon praegu ootab. jah, ma arvan, et siinkohal on oluline rõhutada seda, et arutelud selle üle, et kuidas andmete säilitamine võiks olla pärast äh, Euroopa Kohtu Tele2 otsust, on üsnagi keeruline teema. see on üks osa märkimisväärselt põhjalikumast ja laiemast arutelust ning komisjonil komisjonis kehtib põhimõte, et enne kui me mingisugust rikkumismenetlust alustama hakkame, peab äh, komisjon aru saama sellise rikkumismenetluse Äh, täielikust mõjust äh, ka liikmesriikide andmete säilitamise süsteemidele. ja seda tuleb siin öelda, tegemist on siis kehtiva, kestva hindamisprotsessi, mis ei ole veel lõpule viidud. me teeme koostööd liikmesriikide Eurojusti ja Europoli põhiõiguste ametiga ning uurime, milline on õiguskaitseametite, õiguskaitseorganite suutlikkus ja millised on Euroopa Liidu andmekaitseseadused ning pilt on kujunenud keerulisemaks, kui me oleksime arvanud. ja seetõttu komisjon ei ole veel otsust langetanud lihtsalt selles osas, kas rikkumisprotseduuri ala, algust, alustada või mitte. jah, või nii mina tahaksin ka seda analüüsi näha, sest minu arust see pilt küll nii keeruline ei ole. mulle tundub ja nagu teiegi vastus minu küsimusele viitab, on, et liikmesriikide andmekaitse organid peaksid selle teemaga tegelema, need asjakohased organid ütlevad, et see õigus on Euroopa Liidu õigusega vastuolus. kui raske see asi siis võiks üldsegi olla ja kui keeruline see pilt võiks olla, ma hakkan ära tüdinema sellest, kui Euroopa Komisjon vastab iga kord kirjalikele parlamendi küsimustele ühe sama sõnastusega, me hoiame olukorral silma peal väga palju seiret tehakse Euroopa Komisjonilt, kui liikmesriigi ametivõim leiab, et Euroopa Liidu õigust rikutakse ja tal ei ole tegelikult volitusi tegutsemiseks, siis teie peaksite tegutsema, kui raske see nüüd võiks olla teie arvates? Äh, aga täna on siin liiga vähe inimesi, et põhjalikult arutada, kuid tõstatan selle teema, esitan ettepaneku libekomisjonile nõuda õigustalituse arvamust sellest olukorrast ning iseäranis õigustalituse arvamust selle kohta, kas Euroopa Komisjonil on kohustus Euroopa õigust jõustada ja mitte a, siis, kui see on poliitiliselt juba aegunud, vaid sel hetkel, kui õigust rikutakse, et seda saaks parandada, olukorda saaks parandada nii kiiresti äh, kui vähegi võimalik, kas see mitte pole Euroopa Komisjoni kohus Euroopa kodanike ees? aga suur tänu teile teie tuleku eest meie komisjoni, nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde meil on üks väike probleem, sellepärast et järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kümme, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil, on teema, äh, mille raportöör ei ole veel kohale ilmunud, vaid ilmub kohale kahe-kolme minuti pärast. nii palju ikka saame oodata. võite pesta käsi, võib-olla osta kohvi. Song, <laughs> who wants to sing <laughs> We're here so we can start, is that it? Yeah. no, <laughs> we're still apparent. hakkame pihta. paistab, et ähm, raportöör on juba liftis, nii et kaugel ta ei ole, aga ootame, ootame hetke veel. Of course, we can quickly take all sorts of official decisions here now. loomulikult me võime siin vahepeal väga olulisi äh, ametlikke otsuseid vastu võtta says on the agenda, point 10, putš <laughs> jaa, äh, päevakorras on punkt kümne ajal ette nähtud. So we are at point 10, but the rapporteur for point 10 is in an elevator. jaa, äh, päevakorrapunkti number kümme, raportöör on hetkel liftis raportöör jõudis kohale. raportöör istub nüüd oma kohale ja mina äh, juhatan selle teema sisse, päevakorrapunkt number kümme. Äh, see äh, on aruande parlamendikomisjonile kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu kohta teemal rahup-, rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil. kolmekümnendal mail äh, Strasbourgis toimub järgmine kolmepoolne kohtumine ja härra Korra, Korra annab meile ülevaate praegusest asjade seisust. suur aitäh, esimees, vabandust, et ma hiljaks jäin. mu lennuk jõudis kahjuks äh, Eh, hiljaks, ma jõuan ju Euroopa teisest otsast, kõigepealt tahaksin tänada Vaari raportööre nende pühendunud tegevuse eest kogu tege-, töö vältel. tegemist on olulise teemaga, tänan ka Bulgaaria eesistumist nende suurepärase koostöö ja teie jõupingutuste eest, et leida eh, kompromiss, mis oleks kõigile osapooltele rahuldust pakkuv tänage Euroopa Komisjoni nende konstruktiivse lähenemise eest, eh, mida nad läbirääkimistel on üles näidanud ning sooviksin rõhutada, et sooviksime tõhusat õigusloomelist teksti, mis oleks selge ja täielik, mis praegused tühikud täita suudaks, mida kasutavad ära kurjategijad ja kurjad ja kuritegelikud organisatsioonid, millega nad oma tegevust äh, finantseerivad teiseks eh, tahaksin öelda, et mõeldes eh, kohtunik eh, Falcone sõnadele, kes mõrvati maffia poolt kakskümmend aastat tagasi, on vaja jälitada raha, et leida üles kurjategijad ning selline instrument aitab võimu esindajatel ennetada seda, et, et illegaalseid vahendeid kasutatakse ära legaalses majanduses. oleme tehnilisi kokkusaamisi juba mitmeid kordi korraldanud, ka jätkame neid ning eh, loodan järgmisteks kolmepoolseteks läbirääkimisteks Strasbourgis eh, juba esmase teksti valmis saada, oleme leppinud mitmes olukorras, mitmes olulises punktis eh, mis puudutab direktiiv, mis puudutab kõiki finantskuritegusid ilma e, eranditeta e, ning e, rääkisime füüsiliste inimeste sanktsioneerimist ning võimalust osaleda avalike hangete korraldamisel. ning veel üks oluline küsimus nõukogu ja parlamendi vahel, mis puudutab seda, et poliitilistel kohtadel töötavad inimesed, nende ametikoha ärakasutamine peetakse raskendavaks asjaoluks. seda toetas ka meie komisjon eelnevatel hääletustel ning pean ütlema, et kui oleme neile eh, punkt, neis punktides kokkuleppele jõudnud, on Eh, saaks selle teksti abil ennetada eh, ja ennetada ja ka karistada tõhusalt seda jäledat, eh, selle kur, jäleda kuriteo sooritajaid. see oleks minu poolt kõik. Uh, suur aitäh, kas keegi soovib sõna, härra Stuhovski? Děkuji, paní předsedající. Já mám několik otázek. První otázka. Suur aitäh, proua Sinane, mul on mitmeid küsimusi lausa. esimene küsimus on järgmine. Äh, millised on konkreetsed järeldused, äh, millist, mida tuleb konkreetselt ette võtta? Äh, millega peaks see dokument konkreetselt tegelema ning millised on kõige suuremad tõkked mis takita, takistavad meil kompromissile jõudmast läbirääkimistel. ma kuulsin, et mõningatel liikmesriikidel on probleeme selle dokumendiga, kas me suutsime need probleemid juba lahendada või veel mitte ning viimane küsimus äh, kas te olete tegelenud ka teemaga, mis puudutab äh, Äh, äh, liikmesriike äh, ja väikesi rahaülekandeid riikide vahel, seda sageli antakse meile teada suurtest rahaülekannetest, aga kas te olete ka väikestele ülekannetele keskendunud? Ähm, sest tegelikult on palju selliseid äh, organisatsioone, kuritegelikke organisatsioone, kes kannavad üle pisi, pisemaid summasid äh, kuritegelikuks otstarbeks, aitäh no! suur aitäh, rohkem keegi sõna ei soovi, härra Korra, sõna on taas teil. olen Tanto Ringrats. suur aitäh teile küsimuste eest ma kohe kiire, ma ei jõudnud nii piisavalt kiiresti kõrvaklappe pähe panna, loodan, et ma algusest midagi väga olulisest äh, ilma jäänud, tegemist on ähm, õigus, tegemist on kriminaalkoodeksi harmoneerimisega liikmesriikides ning seega tuleks teha kõik selleks, et äh, repressiivorganid äh, liikmesriikides, kes kasutavad erinevaid äh, kriminaalkoodekseid, saaks oma tegevust harmoneeritult läbi viia ning selles direktiivis teeme kõik selleks, et kõik sellised kuriteod, millega on seotud rahapesu, oleks äh, sarnased kogu Euroopas, et kogu Euroopa kohtunikud võiksid sarnaseid kuritegusid samamoodi karistada. see üritame harmoneerida karistusi ning äh, kogu, kogu kuriteo kontseptsiooni, mis on seotud raha ähm, pesuga, nii seda nii juriidiliste kui füüsiliste isikute puhul ning sellega seoses ei tohiks tekkida äh, erinevate õigusruumide vahelisi äh, konflikte. üritame koostööd teha nõukoguga ka selles osas, et, et et eh, eh, erinevates riikides ei tekiks erinevaid lähenemisi sellele eh, kuriteole ning see samuti on väga erinevad lähenemised konf-, vara konfiskeerimisele ning üritame luua komisjoni see orgaanilise ettepaneku poolt kohta võimalikult ühtlase teksti ning üritame arvesse võtta erinevate liikmesriikide äh, poolseid kogemusi ning selles spetsiifilises küsimuses eh, eh, eh, võetakse, võetakse vastu konkreetseid otsuseid, aga mitte üldset määrust ning loomulikult on erinevaid kontseptsioone, mis on seotud, mis on seotud kriminaalkoodeksiga, mis ei ole eriti Äh, või äh, põhjalikult kasutuses kõigis liikmesriikides, äh, aga pean igatahes ütlema ka seda, et enamus nõukogus ja suur enamus Euroopa Parlamendis on suutnud selle teemaga edasi liikuda ka küsimustes, mis võivad olla vastuolulised, aga me ei räägi siin spetsiifilistest rahakogustest, vaid räägime lihtsalt äh, me räägime lihtsalt äh, kriminaalkoodeksist, kohtuotsustest äh, ja karistussüsteemist, aitäh. okei okay,, thank you um.... suur aitäh. kas äh, Euroopa Komisjoni esindaja soovib midagi lisada ähm,? härra Fell, tundub, et mitte ja sellega me saame siis selle päevakorrapunkti äh, ammendatuks lugeda, liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number üksteist juurde ähm, ja sellega seoses algab meil kinnine koosolek äh, ja seetõttu tahaksin paluda kõigil, kellel ei ole õigust viibida kinnisel koosolekul, saalist lahkuda